tere hommikust, daamid ja härrad. palun võtke istet. me oleme siin parlamendis väga rõõmsad selle üle, et te suhtlete omavahel, sõlmite sõprussuhteid, aga nüüd on meil aeg alustada täna hommikuse teemaga kõigepealt tahaksin siin soojalt tervitada kõiki, kes saalis viibivad, eriti Carmen Ileana Mihhaltšeskut, kes on Rumeenia Saadikute Koja aseesimees, kes on ka meie suur sõber. meie programmi on veidi muudetud, sellepärast et kohale ei saa tulla Rumeenia riigi rahanduse minister ning ECOFIN-i äh, president Eugen Orlando äh, Teodorovitši. aga täna hommikul räägime me lähenemisest, stabiliseerimisest ja ühtekuuluvusest Euroopa Majandus- ja Rahaliidus ning sellest, milline on roll, on selles mitmeaastasel finantsraamistikul ehk MFF-il. MFF on üks väga oluline teema, mille osas otsus tuleb vastu võtta meil käesoleval aastal. Euroopa Parlament on seda teemat käsitlenud prioriteetsena ja teeb seda ka meie ametiaja lõpuni jaanuari täiskogul kiitsime heaks ka oma seisukoha, mis puudutab uut Euroopa eh, programmi eh, investeeringute kohta aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Euroopa Parlamendi eesmärk on muuta paremaks komisjoni ettepanekut ja selleks, et kaotada ära lõhe sotsiaalses infrastruktuuris ning ühtlasi saavutada ka Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid ja ka sotsiaalne ühtekuuluvus ning territoriaalne ühtekuuluvus samuti. meie Euroopa Parlamendi majanduskomisjon on hakanud nüüd tööle ka struktuurireformi tugiteenistuse teemaga ning hääletus leiab aset märtsis ehk siis üsna varsti nii et need on siis ettepanekud, mis kujundavad Eurotsooni eelarve. väga vähe on edasi liigutud nõukogus, parlament töötab välja vaheraporti, mis puudutab Euroopa Valuutafondi loomist ähm, stabiilsusmehhanismi all. me tahame saata selge sõnumi nõukogule et meie arvates on väga oluline minna kaugemale Majandus- ja Rahaliiduga. nii et rahvusparlamendid peavad samuti hästi mõistma, millised on Euroopa Parlamendi eesmärgid, siin on teil võimalus väljendada oma arvamust selle kohta ning ka teha koostööd. meie kuna me alustasime hilja, siis äh, meil on siin aega vähe aruteludeks, aga äh, selgitan, millised on siis meie reeglid. nii et lühidalt kirjeldan, äh, kuida-, seda, kuidas te sõna saate. nagu ikka, teeme kõik selleks, et võimalikult paljud inimesed saaksid siin oma arvamust avaldada ja seda isegi ähm, vähese aja jooksul. ja kuna osalejaid on palju, siis äh, palun ähm, äh, saage meist aru, ilmselt ei saa pärast sissejuhatavaid sõnavõtte kõik sõnasoovijad sõna. ja kui te sõna saate, siis äh, palun piirduge kahe-kolme minutiga, see on meie reegel ehk siis äh, sõna ei saa vähem kui minut ja mitte rohkem kui neli, nii et äh, palun siis pidage sellest piirangust kinni. ja olenevalt sellest, kuidas arutelud äh, lähevad, siis võib-olla tuleb kõneaega veelgi piirata. Teil on laua peal ka paber, millega te saate siis märku anda, et te soovite sõna. nii et kui te tahate sõna võtta, siis palun andke märku äh, saali ähm, töötajale, kes istub, kes seisab siin äh, saalis vahekäigus. igal juhul üritame kõneaega jagada vastavalt järgmisele, kaks Rahvusparlamendi saadikut ja siis üks Euroopa Parlamendi saadik ja olenevalt sellest, kuidas läheb, siis võib-olla peame seda süsteemi vastavalt ka kohandama meie arutelu käigus. ja nüüd tahaksin siin tervitada veel korra Carmen Ileana Mihhaltšeskut, kes on Rumeenia saadikute koja ähm, aseesimees, kes modereerib meie arutelu esimest osa. palun, teil on lühidalt sõna ja ähm, meil on ka rõõm, et äh, siin viibib äh, volinik Oettinger, kes on MFF-i osas ju kõige olulisem inimene. nii et äh, palun, teil on sõna. suur tänu, kallid kolleegid, lugupeetud külalised. Rumeenia jälgib väga tähelepanelikult seda, millised arutelud toimuvad Euroopa Liidus majandus- ja rahaliidu süvendamise osas, me oleme teadlikud kõikidest probleemidest ja vajalikest meetmetest, ehk Euroopa projektiga edasi minna. Rumeenia on alati rõhutanud, et Eurotsooni tuleb tugevdada, sest et seeläbi on tagatud terve Euroopa Liidi, Liidu majanduse jätkusuutlikkus ning samuti ka meie konkurentsivõime. seega on väga oluline et meetmed, mis on mõeldud selleks, et Euroopa Liit oma eesmärgid saaks saavutada, ei tekitaks lõhesid e, Eurotsooni ja mitte Eurotsooni riikide vahel. loomulikult me mõistame, et Eurotsooni liikmesriikidel on erilised väljakutsed, kuid siiski meie rõhutame seda, et majanduslik lähenemine on absoluutselt vajalik kahekümne seitsmele liikmesriigile, eriti praeguses Brexiti eh, kontekstis me peame säilitama ühtsuse, töötama konstruktiivselt ning eh, läbipaistvalt kaasama protsessi kõiki liikmesriike. Euroopa Liidul, vabandust, raha, Majandus- ja Rahaliidul on vaja eh, integreeritud lähenemist, arvestades seda, et me sõltume Euroopa Liidus üksteisest nii et eelarve konsolideerimine on siin olulise tähtsusega terve liidu jaoks. sellepärast soovimegi me sellist äh, formaati tänasteks aruteludeks, nii et äh, see oligi kõik, loodetavasti sobis. ja nüüd tutvustaksin teile kõigepealt äh, juhataksin sisse siis ähm, Günter Oettingeri, kes on eelarve ja eelarvevolinik äh, Euroopa Komisjonist. härra Oettinger, palun, teil on sõna. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed ja austatud liikmesriikide parlamentide liikmed. tervitan teid ning äh, ütlen, et mul on hea meel rääkida teiega kahest olulisest teemast Euroopa Liidus. kõigepealt meie eelarveraamistik aastateks äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse lõpp ja teiseks Euroopa vääringutsooni ja Euroopa vääringu tugevdamine ja kindlustamine, mõlemad on seotud omavahel komisjon eelmise aasta mais ja juunis avaldas oma ettepanekud ning eh, ning kõik kolmkümmend seitse rakendusakti ettepanekut ka. ning eh, on nendega aktiivselt tegelenud läbirääkimistes parlamendiga ja parlamendikomisjonides. majandus- ja rahaliit. kui me vaatame Äh, missugune on dollari maailma juhtivvääringu mõju maailmas ja kuidas president Trump teeb dollari abil poliitikat, siis, siis ükski teine maailma vääring selle vastu ei saa. euro on, on küll nõrgem, aga ta on maailmas teisel kohal mõnes mõttes ning me saame eurooplastena oma suveräänsust tugevdada selle abil üheksateist liikmesriiki on praegu Eurotsooni liikmed. me oleme teada saanud, et eurol on oma nõrkused kriiside käigus ning seetõttu üritame neid kõrvaldada järgnevatel kuudel astutavate sammudega. oleme märksa tugevamalt koordineerimas oma majanduspoliitikat läbi Euroopa poolaasta protsessi hindame liikmesriikide arengut iga-aastaselt ning koostame riigipõhiseid soovitusi, stimuleerides sellega liikmesriike tugevdama oma konkurentsivõimet, vähendama riske. pangaliit on pangandussektoris aidanud meil riske oluliselt vähendada võrreldes eelneva aastakümnega ESM-iga on meie käsutuses tõhus vahend riikide aitamiseks hädajuhul, nagu Iirit ja Portugali ning Kreekat, Küprost ning piiratud äh, ulatuses ka Hispaaniat äh, oli vaja aidata ja aidati. ning Iiri, Hispaania ja Küprose puhul ei olnud, ei tulnud sellest mingeid kulusid ja liikmesriikidele, liikmesriikide eelarvetele. erinevalt Kreeka juhtumist piiratud ulatuses. aga erinevalt olukorrast, kus ri-, riik saab oma vääringu väärtust vähendada vajadusel, Eurotsoonis see võimalik ei ole. ja seetõttu tuleb meil arendada välja vastavad vahendid Eurotsoonis no mina olin, ma tunnistan teile ausalt, üsna skeptiline selles suhtes, sest meil Euroopa Liidus oli kolm rühma liikmesriike. esimene rühm toetab Eurotsooni eelarvet, Prantsusmaa, mõned Lõuna-Euroopa riigid, Saksamaa piiratud ulatuses toetab president Macroni ettepanekuid. teine rühm on negatiivse suhtumisega riigid, madalmaad ja, ja teised. ning kolmas rühm on riigid, kes ei ole Eurotsooni liikmed ja kes muretsevad, et üheksateist Eurotsooni riiki saavad raha üldeelarvest, mis on mõeldud kahekümne seitsmele riigile ja mis siis nendeni ei jõuaks, näiteks ühtekuuluvuspoliitikas, põllumajanduspoliitikas või, või muudes valdkondades. eurotsooni tippkohtumine, üheksateist eurotsooni riiki otsustasid detsembris, et tuleks teha konkreetne ettepanek töötada välja eurotsooni riikidele avatud Äh, vahendeid, mida on võimalik kasutada ka laiemalt ning praegu töötamegi sellega. ning meil on ülesanne juunikuuks need ettepanekud koostada ning esitada need Eurotsooni tippkohtumisele ja Euroopa Ülemkogule. ning komisjon ja kolleeg Dombrovskis ning mina ka oleme aktiivselt sellega tegelemas pakume välja kaks vahendit. kõigepealt eelarveprogramm reformide, struktuurireformide toetuseks. ehk siis reformide rakendamise vahend. kui liikmesriik oma huvides, aga ühtlasi ka Euroopa Liidu üldise tugevdamise huvides viib läbi tööturureformi või teenuste sektoris mingit valdkonda liberaliseerib, suurendab oma konkurentsivõimet, siis konkreetsel juhul on võimalik sellest programmist ja vahendist liikmesriigile ka toetust maksta. teiseks, investeeringute stabiliseerimise mehhanism. juhuks, kui tekib asümmeetriliste šokkide olukord, ehk siis kui kui liikmesriik, kes selles süüdi ei ole, satub majanduslikult raskustesse, no näiteks ütleme äh, kui tuleb Brexit ilma leppeta, siis kannatab kõige rohkem Iiri. Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi hulgast, sellepärast et Iiri majandus on tugevamini kui teiste riikide majandused eh, seotud Põhja-Iiri ja Ühendkuningriigi majandusega ning eh, see võiks tekitada Iiris majanduslanguse, kriisi, šoki ning kui niisugune vahend on olemas, oleks sellest võimalik Iirit toetada ning äh, siis investeeringuid kaasrahastada näiteks. võtame teise näite. kui näiteks Eesti, Läti ja Leedu elektrivõrgud järgnevatel aastatel Vene võrgust desünkroniseeritakse, lahutatakse, siis äh, ei pea, aga võib see tekitada olukorra, kus Venemaa rakendab sanktsioone sest para-, paratamatult on need, nende kolme riigi majandused tihedamalt seotud Vene majandusega ja see võiks tekitada samuti raske olukorra majanduses ja vajaduse toetada investeeringuid nendes riikides Euroopa vahenditest. nii et nende mõlema vahendiga, mis need mõlemad vahendid peaksid saama osaks eelarvest, et säiliks eelarve ühtsus ning ei laguneks eurotsoon ja euroruum ja see, nii et mõlemad need vahendid peavad olema kättesaadavad nii üheksateistkümnele eurotsooni riigile kui ka riikidele, mis on teel eurotsooni poole, kelleks praegu on Bulgaaria ja Horvaatia. meil on ka selge ajaline kava me soovime juunis Eurotsoonis need ettepanekud esitada ja nende osas kokku leppida. et ei tekiks, et nad ei põhjustaks eelarveraamistiku vastuvõtmisel viivitusi ja et oleks võimalik sügisel juba raamistik vastu võtta. usun endiselt, et hoolimata sellest, et need kaks vahendit on veel paika panemata, et Euroopa eelarve põhiosa teenib konkurentsivõime, majanduskasvu ja tööhõive huve ning omab juba vajalikke vahendeid selleks, ühtekuuluvuspoliitika, sotsiaalfond, Euroopa ühendamise rahastu, Horisont Euroopa ja teised on meil olemas. ning neid on meil vaja, sellepärast et eelarveraamistik vajab ühehäälset heakskiitu. kakskümmend seitse rahandusministrit kakskümmend seitse ministrit üldnõukogus ning äh, olulistes küsimustes kakskümmend seitse riigipead ja valitsusjuhti peavad heaks kiitma. ning äh, heaks peavad kiitma ka selle kõik, kõigi liikmesriikide parlamendid ehk teie. nii et ma palun teil osaleda oma parlamendis nendes aruteludes. ning äh, suhtlemises Euroopa Parlamendiga ning äh, samuti ka komisjoni ja nõukoguga. mida me oleme õppinud viimastest aruteludest? Barroso teine komisjon juunis kaks tuhat üksteist neljanda eelarveraamistiku ettepaneku esitas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see, nõukogus ei tehtud midagi. ning raamistik võeti vastu üksnes kaks tuhat kolmteist detsembris ja see oli liiga hilja miks? sellepärast, et ühtekuuluvusvaldkonnas, teises sambas, mis puudutab maaelu arengut ja põllumajandust, on meil vaja sõlmida partnerluslepped. see tähendab, et kõigepealt võetakse vastu eelarve ja alles siis saab komisjon hakata liikmesriikidega ja osaliselt ka regioonide juhtidega läbi rääkima projektide üle ja see on erinev veel liikmesriigiti. Küprosel on ühed vajadused, Portugalil teised, Iiri omad Eestist erinevad, äh, Saksamaal, Rumeeniast erinevad, seetõttu partnerluslepete sõlmimine võtab umbes aasta. nii et seetõttu kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist olid Euroopa eelarvest finantseeritavate projektide jaoks kadunud aastad ning kui me mõtleme sellele, et kaks tuhat kakskümmend üks ja kaks tuhat kakskümmend kaks võivad tulla majanduslikult rasked aastad, siis võib tekkida stagnatsioon ja mõnedes riikides juba majandus aeglustub. ja kui me tahame, et Euroopa eelarve teeniks majanduse käimalükkamise eesmärki ja aitaks majandust stabiliseerida, siis peaks meil eelarveraamistik olemas olema hiljemalt käesoleva aasta lõpuks seetõttu sügisel kaks tuhat üheksateist juunis, nii et juunis tuleb siis, tulevad need kaks äh, toetavat vahendit ja ja sügisel peaks kokku leppima eelarve raamistiku, nii et omalt poolt olen valmis äh, süvitsi minevateks läbirääkimisteks eelarvekomisjoni ja teiste pädevate parlamendiliikmetega, et, et see protsess püsiks rajal ning äh, praegu pean ma minema ministritega arutama sedasama teemat nõukogus kell üheksa nelikümmend viis, aitäh! Thank you, Mr Commission. suur tänu, härra volinik. aitäh. noh, mul oleks hea meel kuulda, et Rumeenial on meid vaja, liikmesriikide parlamente. tahtsin selle teie ees välja öelda. nüüd aga tahaksin anda sõna proua Ender Gardiasabal Rubialile, kes on Euroopa Parlamendi liige ja raportöör seoses ettepanekuga vastu võtta määrus reformide toetuse vahendi vastuvõtt, reformide toetuse va-, äh, vahendi kohta. proua Gardia Zabel-Rubiel, teil on sõna. jaa, okei okay.. Señor presidente, le deseaba ahora härra president, soovime edu ka härra Oettingerile, kes läheb praegu üldasjade nõukokku nagu ütles president Liberatski, siis täna me räägime MFF-i rollist lähenemises, stabiliseerimises ning ühtekuuluvuses. ja kui ma peaks hakkama seda nüüd defineerima, seda rolli, siis ma ütleksin, et siiamaani on see olnud pigemini piiratud tegelikult äh, ei ole meil selliseid instrumente, mille eesmärk oleks tõepoolest stabiliseerimine ega ka lähenemine. samal ajal on tõsi ka see, et kui me räägime ühtekuuluvusest, siis on olukord hoopis teistsugune, on ilmselge, et ühtekuuluvuspoliitika on olnud väga oluline selleks, et arendada vähem arenenud piirkondi, see on võimaldanud meil teha äh, kvaliteedis hüppe nii et see on täiesti vääramatult nii. nüüd parlament on teinud vastuettepaneku Euroopa Komisjoni ettepanekule ja meie üks suundi oli selline, et me ei saa ühtekuuluvuspoliitikast kärpida mitte ühtegi eurot. nüüd me oleme näinud, et ühisturg, kui meil on ka ühine vääring, kui aga meil ei ole täielikku äh, ühist majanduspoliitikat ega ka majandusliitu, siis äh, siin äh, tekib probleeme, me jah, räägime siin kõik sellest lähenemisest, aga samal ajal on liikmesriikide vahel suured erinevused, regioonide vahel samuti ning ka kodanike vahel tegelikult. parlament on aastaid juba nõudnud äh, eurotsooni eelarvet, see paneks, annaks tõelise fiskaalvõimekuse eurotsoonile. me oleme soovinud ka soodustada investeeringuid Eurotsoonis ja kõikide nende meetmete eesmärk on suurendada vastupidavust nii asümmeetriliste kui sümmeetrilistele šokkidele. nüüd me oleme teinud mitmeid ettepanekuid selles valdkonnas ja kui nüüd olla väga heatahtlikud, siis tegelikult komisjoni ettepanekud on alles äh, vägagi algstaadiumis kolleegid räägivad teistest teemadest ja mina siis keskendun ühele neist. nüüd struktuurireformi tugiteenistus on finantsraamistiku sees, nii et ette nähtud on siin kakskümmend viis miljardit selleks, et soodustada struktuurireformide elluviimist Euroopa Liidu liikmesriikides. me töötame parlamendis selle kallal, et seda ettepanekut paremaks teha. praegu arutelud alles käivad ja tegelikult ma ei saa teile praegu veel öelda, milliseks kujuneb parlamendi lõplik seisukoht. küll aga tahame tahan teha ülevaate sellest, millised need peamised arutelupunktid hetkel on. nüüd eesmärgiks sellel ettepanekul peaks olema stimuleerida liikmesriike selleks, et ellu viia reforme, mis tuuakse välja Euroopa poolaasta raamis ning soodustada ka lähenemist eh, ka nende riikidega, kes soovivad liituda Eurotsooniga. kakskümmend viis miljardit, mis jah, tundub võib-olla suure summaga, summana kuid kakskümmend viis miljardit kahekümne seitsme liikmesriigi peale seitsme aasta jooksul on tegelikult vägagi väike summa, mis ühtegi reformi ellu rakendada ei võimalda. Euroopa Liidu äh, lähenem- või äh, lisandväärtus siin tegelikult oleks samuti väga piiratud, sellepärast et lõppkokkuvõttes tuleb hakata struktuurifondidest rahastama äh, poliitikat, mis on täiesti siseriiklik nii et meie võiksime siin rääkida siis nii-öelda positiivsest tingimuslikkusest, see tähendaks, et Euroopa Liit saaks rahastada poliitikat, mis ei käi ainult siia Euroopa poolaasta raamidesse, vaid näiteks toetada ka strateegiat, milleks oleks säästva arengu eesmärk või siis näiteks Pariisi kliimakokkuleppe ellurakendamine me oleme ju liikmesriikidena ja Euroopa Liiduna endale need eesmärgid seadnud ja seega oleks ka täiesti loogiline, et me soodustaksime äh, kas äh, eelarvereformi või äh, keskkonnareforme, mille eesmärgiks on just nimelt nendesamade eesmärkide saavutamine. nüüd jah, me võime ju arutada seda, et mida võib rahastada ja mida mitte, aga igal juhul peab olema võimalik paindlikkus ja me ei taha teha siin mingit sellist väga kinnist ettepanekut. nüüd äh, härra volinik rääkis Iirimaast, et kui meil tuleb äh, see äh, hard Brexit, siis Iirimaa satub raskustesse, kui Iirimaal on vaja abi, siis ilmselt aga ei saa nad struktuurireformi tugiprogrammi, programmi kasutada nii et äh, ja Iirimaa ei saaks ka eeldada seda, et järgmiseks äh, Euroopa poolaastaks äh, või poolaastal arvestatakse Iirimaa vajadustega. nii et meil on vaja paindlikkust, see on peamine punkt ka meie Euroopa Parlamendi aruteludes hetkel. nüüd lisaks on sellel programmil jah, siis otsene struktuurireformide toetamine, kuid seal on ka tehniline tugi. see on olnud äh, üsnagi tõhus ja see on olnud kasulik liikmesriikidele. nii et äh, tundub äh, mõistlik, et seda tehnilist abi ka suurendatakse veelgi liikmesriikidele lisaks on siin ka eelarverida, mis on mõeldud nendele riikidele, kes plaanivad liituda Eurotsooniga, nii et jällegi selline tugiteenus justkui, sest et tundub, et siiamaani on seda, sellega üsna vähe tegeletud. nii et jah, see ilmselt ei määra nüüd seda ära, kas riik Eurotsooniga liitub või mitte, aga see võib olla ikkagi suureks abiks. nüüd edasi kriteeriumid, millele vastavalt äh, toetusi jagatakse, need tuleb läbi äh, vaadata, sest et praegu lähtutakse vaid rahvastikust jah, rahvaarv võib olla objektiivne kriteerium, kuid see ei pruugi olla mitte kõige sobivam. nii et tuleks arvestada ka sellega, kas liikmesriigil endal on võimalik oma vahenditest neid reforme rahastada, nii et seega meie tahaksime hoopiski teistsugust mudelit ja juba lõpetan, härra president tuleb toetada neid reforme, mida liikmesriigid soovivad ja tahavad ellu rakendada, see peab olema võimalus selleks, et töötada ühiste eesmärkide nimel, mis on olulised ka Euroopa Liidu kodanikele, ehk siis sotsiaalne lähenemine ning Euroopa Liidu stabiilsus. Need ongi need äh, eesmärgid, millest lähtume meie siin oma töödes Euroopa Parlamendis, tänan. suur tänu, meenutan teile ka, et äh, te ei räägiks kauem kui viis minutit. nüüd meie järgmised kõnelejad, proua Pervanche Perez ja Jose Manuel Fernando, kes on Euroopa Parlamendi liikmed ning äh, raportöörid ettepaneku osas, mis käsitlevad investeerimisest, investeeringute stabiliseerimise küsimusi ja nüüd äh, proua Pervanš Peres, palun Euh, aitäh! ning äh, soovin Rumeenia eesistumisele edu. Rumeenia eesistumine leiab aset väga olulisel hetkel ning meil on vaja teie toetust. head kolleegid liikmesriikide parlamentidest, head Euroopa Parlamendi kolleegid, austatud juhataja. alati on meil, alati on see see väga oluline hetk, kui Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajad tulevad kokku. ning esimest korda hakkasingi selle teemaga töötama siis, kui ma olin veel äh, Laurent Fabiuse kabineti liige äh, Prantsuse parlamendis, kui me ja, ja COSAC-i liige. ja, ja praegu oma viimasel parlamendi mandaadi ajal tegelen selle teemaga taas ja see on minu jaoks väga oluline, see teema Äh, on väga oluline selleks, et lepitada kaks meie legitiimsuse olulist allikat. tahaksin äh, nelja või viit olulist põhimõtet sellega seoses meenutada. kakskümmend viis aastat olen juba Euroopa Parlamendi liige ja kakskümmend viis aastat töötan Eurotsooni eelarve küsimustega ning kardan, et kaheksateistkümnendal aprillil lõpeb minu mandaat ja ma ei olegi saavutanud seda eesmärki, mille nimel ma olen töötanud, aga siiski äh, mõned on juba küsinud, kas on vaja Eurotsoonil oma eelarvet no Eurotsooni ei peaks kujundama suletud klubiks, vaid arvestada tuleks neid erisusi, mis on seotud äh, Eurotsooni liikmeks ole, olemisega. et äh, no osa sellest tähendab, et osa pädevust tuleb äh, anda liikmesriikidelt üle. aga seda ei ole veel tehtud. meil on olemas jagatud vääring, aga me ei ole kasutanud võimalusi äh, kontratsükliliseks sekkumiseks, mis on väga oluline asi Eurotsoonis. teiseks, kas meil on äh, vaja mitmeaastast finantsraamistikku? selle üle on palju arutatud ja minu selge vastus on jah. ning juriidiliselt on see igati võimalik. see, mida me oleme teinud kriisi haripunktis, oli, me lõime Euroopa Liidus eh, finantsstabiil-, stabiilsuse mehhanismi, mis, eh, mis oli vajalik riigivõla küsimuste lahendamiseks ja likviidsusprobleemide lahendamiseks ja mis tagati Euroopa Liidu eelarvega ning äh, samal, samadest põhimõtetest lähtuvalt peaksime me ka järgnevad vahendid kokku panema. kolmandaks, meil on praegu komisjon esitanud ettepaneku äh, seoses stabiilsusfunktsiooniga. see on väike asi, aga väga oluline asi. mul on kahju, et et Prantsusmaa ja Saksamaa, kes äh, on nii-öelda Euroopa Liidu juhtriigid, on äh, läinud siin vanade vaidluste teed, selle asemel, et minna kaasa komisjoni ettepanekuga, mis äh, on küll mahult väiksem, aga mis, äh, mis lahendab küsimuse, mis on väga oluline kõigile Euroopa, Eurotsooni riikidele. ei ole konkurentsivõime küsimus, ei ole lähenemise küsimus, nii nagu sellest räägiti Eurotsooni tippkohtumisel ning ei räägi eh, jooksevkonto ülejäägist või puudujäägist, vaid tegeleb lihtsalt stabiliseerimisega. ja kui lubate mulle viimase üleskutse, siis kutsun teid liikmesriikide parlamentide liikmena üles põhjalikult lugema komisjoni ettepanekut millele praegu Eurot-, Eurogrupp äh, piisavalt tähelepanu ei pööra ja nõukogu samuti mitte, sellepärast et see võimaldaks meil pääseda välja sellest tupikust, kus me juba liiga kaua ootame. Euroopa Parlamendis Raimar Böögega töötasime välja kompromissettepaneku, mis võimaldaks sellel alusel seda laiendada, äh, kasutada sekkumisvahendeid, et äh, meil oleks võimalik ka suure tööpuuduse puhul neid kasutada. paraku minu raportöör on praegu parlamendist lahkunud ja nüüd mul oleks väga hea meel, kui Rahvapartei määraks endale asendusraportööri, et me saaksime selle olulise teema käsitlemise Euroopa Parlamendis lõpetada. see oleks väga hea uudis minu jaoks. nii et ähm, ma ei, ei palu teilt palju, et äh, ma palun, et te loeksite ja mõtleksite selle teema üle ja selle sõnumiga ma tahaksingi lõpetada, aitäh! Thank you, thank you very suur tänu. härra Fernandes, palun. Cumprimentar a presidência, cumprimentar a presidência rumena, todos os colegas. aitäh. tänan Rumeenia eesistujat, tänan kolleege ning kõiki parlamendiliikmeid, kes täna siin saalis on. hea revanš. asi ei ole Rahvaparteis rahvapartei üritas seda lõimumist edasi viia. ja me soovime selle teemaga edasi liikuda, aga me peame väga põhjalikult kõiki asjaolusid kaaluma. ja meil on praegu ettepanek olemas eh, solidaarsuse ja vastutuse osa, osas, kus siis üritatakse väärstiimuleid vältida arvestades äh, muuhulgas ka neid edusamme, mida on saavutatud parlamendi aruteludes. ent väga oluline on, et oleks usaldus liikmesriikide vahel. usaldus peab olemas olema reeglite järgimise osas, nagu õigusriigi põhimõtte osas, me peame olema kindlad, et igaüks täidab seda, mille eest tema vastutab. ning äh, ma ei kahtlegi selles, et Euroopa Parlament suudab kokku leppida, nagu me teistes küsimustes oleme suutnud kokku leppida. aga teiste institutsioonide puhul see nii ei pruugi olla ja seetõttu asjad ei edenegi. et eh, eurorühm oleks võinud võtta endale juhtrolli, oleks võinud selle teemaga tegeleda, aga nad ei ole siiani midagi teinud. kõik saavad kasu eurotsoonist, kui euro on, on, kui eurotsoon on tugev ning eh, praegu on tegemist nende vahendite näol, millest me räägime, ennetavate vahenditega, mis on olulised selleks, et kriise vältida, selle asemel, et nendega pärast tegeleda. ning seetõttu ongi kõik investeeringuid puudutavad eh, vahendid väga olulised. meenutan teile, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ei kasutata eh, piisavalt Euroopa Liidus ainult, ainult kakskümmend kaheksa protsenti. ja meil on vaja seda määra suurendada, et oleks võimalik reforme rakendada. ja ma mõtlen ka strateegilise tähtsusega vahenditele Euroopa Liidus. et kui peaks olema mingi turutõrge, kui turutõrke tingimustes on Bulgaaria, äh, Iiri ja Kreeka väga hästi suutnud kasutada äh, euro, Euroliidu vahendeid. ja seetõttu meil ongi vaja seda stabiliseerimismehhanismi ja see on niisugune eelarverida lisaks MFF-ile Eurotsooni eelarves, millega seoses tulevad omavahendid. ning äh, siin võiks omavahenditesse võtta ka Euroopa Keskpanga tulu. väga positiivne on, et kolmkümmend miljardit eurot, mis on summa, mm, mida tuleks kontrollida ja me peame olema valmis leidma vahendeid, mis võimaldavad meil kiiresti reageerida, vajadusel ka automaatselt reageerida, selleks et probleeme vältida. ja neid probleeme tuleb paratamatult veel, olgugi et meie lõimumine edeneb päris hästi. mitmeaastane finantsraamistik on hea vahend nende eesmärkide poole liikumiseks, mis meid huvitavad. see täiendav mehhanism on esimene samm Eurotsooni eelarve poole liikumisel. ent oleks liialdus öelda, et see eelarverida, mis on väljaspool MFF-i, ent allub siiski Euroopa Parlamendi kontrollile. nii et siin on võimalus Euroopa Parlamendil osaleda, nii et see ei pea paika et Euroopa Parlamendil ei oleks selles osas kaasotsustusõigust. meie toetame ühenduse menetlust ning seetõttu leian, et see ettepanek on hea ettepanek. mul ei ole kahtlusi selles, et Euroopa Parlament suudab kokku leppida. aga selles, kas nõukogu ja Eurotsooni e, eurorühm sama edasipüüdlikud on, ma küll kahtlen aitäh! Very... suur tänu. aitäh. järgmine kõneleja on härra Jan Sotek, Hollandi parlamendi liige, palun. suur tänu. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed lugupeetud äh, Rumeenia eesistumise liikmed, äh, head kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada korraldajaid selle võimaluse eest, et käsitleda teemasid, mis on väga olulised ka rahvusparlamentide jaoks, tuues välja järgmise finantsraamistiku peamised prioriteedid. tahaksime tänada ja kiita ka Euroopa Parlamenti Anti suurepärase töö eest selle põhjaliku konverentsi korraldamise puhul. nüüd jätkan oma emakeeles, hollandi keeles. Er is vanochtend en gisteren veel gespro- täna hommikul ja ka eile rääkisime uutest eesmärkidest, finantsmeetmetest, mis puudutavad Euroopa Liitu ja euroala konkreetsemalt. kui majandusel läheb paremini, siis on oluline ka äh, meie ühistegevust äh, tugevdada, katust tuleb parandada siis, kui päike paistab. seega me peame silma peal hoidma nendel meetmetel ja vahenditel, mis on juba meie kasutuses. Euroopa Kontrollikoda hoiatas meid, sest äh, väga palju oli viivitusega makseid, rohkem kui kunagi varem ning liikmesriikidel ei olnud võimalust neid kulusid äh, katta, see oli ligi kakssada seitsekümmend kuus miljonit eurot, mida lubati, aga ei saadetud. seega, kui me tahame lähenemist, siis on oluline ka seda hoiatust silmas pidada, et parandada neid meetmeid, mida me juba kasutame. rohkem tuleks keskenduda suurtele ja hästi toimivatele meetmetele, ühtekuuluvuspoliitika ja nii edasi. MFF on suurepärane poliitiline vahend ning läbirääkimiste puhul on alati soove rohkem kui prioriteete ja võimalusi. seega eurot saab kasut-, iga eurot saab kasutada ainult ühe korra ja siin on kolm teemat, mis meie arvates on olulised Hollandi parlamendi jaoks. esiteks tõhus kaasaegne eelarvestamine. kõigepealt tutvustaksingi meie lähenemisviisi Hollandi parlamendis. näiteks kui me räägime tõhususest, siis loomulikult Brexit on äh, väga kahetsusväärne ja selline kokkulepeta Brexit avaldab mõju ka Hollandi majandusele, Hollandi majandus on väga mõjutatud sellest samal ajal on äh, Holland üks suuremaid äh, netomaksjaid ning see rahastuslõhe, mida Ühendkuningriigi lahkumine endaga kaasa toob, teeb meile väga muret. Äh, see puudutab ka MFF-i, aga siin on ka võimalusi, mida saame ära kasutada. enamik Hollandi parlamenti peab väga oluliseks seda, et uus MFF on kooskõlas kulude vähendamisega, mis puudutab seda perioodi kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse ning meie soovime eh, sellist MFF-i, mis on väiksem või vähemalt samal tasemel kui praegune. see mõjutab eriti selliseid netomaksjaid nagu Holland. Hollandi parlamendi jaoks on tähtis see, kuidas seda Euroopa rahastust kasutatakse selleks, et Euroopa koostöö säiliks, on väga tähtis, et maksumaksjad oleksid veendunud, et seda raha kasutatakse ka õigesti. seetõttu kutsume üles kõiki liikmesriike Hollandiga liituma, kui me koostame oma deklaratsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu toetuste haldamist ja kasutamist. meie soovime lihtsat, läbipaistvat MFF-i kus on võimalus ka kontrollikojal seda analüüsida. oluline on kaasrahastus ning pidev hindamine eelarve kulutuste osas. küsimus ei ole ainult raha kulutamises, vaid ka selles, et MFF pakuks seda lisandväärtust, mis aitab piiriüleseid probleeme lahendada, mida liikmesriigid üksi ei saa teha. nüüd ka kaasaegne eelarve on tähtis, ühtekuuluvus, majanduste pidev lähenemine on meie kõigi jaoks tähtsad teemad ja kui me tahame sellist äh, kaasaegset lähenemist, siis äh, MFF on väga tähtis. see puudutab ka rahaliitu, stabiilne euroala näeb ette, et liikmesriigid viiksid läbi vastavad struktuurireformid. majanduste toetamine on ka liikmesriikide enda peamine ülesanne, aga Euroopa eelarve mängib siin ka rolli ning Hollandi parlament soovib äh, Euroopa eelarvest sisse viia positiivsed stiimulid, nii nagu Um, seda on käsitletud ka Euroopa poolaasta kontekstis. meie Hollandi parlamendis toetame seda ning meil on vaja kaasaegset MFF-i, mis aitaks neid eesmärke saavutada võimalikult hästi, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja, viimasena saab sõna härra Duarte Pacheco, kes on Portugali parlamendi liige ja ma loodan, et piirdute viie minutiga, palun. suur tänu, proua president, daamid ja härrad, tahaksin äh, õnnitleda Rumeenia eesistumist, et äh, ta on seadnud prioriteetideks äh, lähenemise mina olen täiesti veendunud äh, eurooplane. ja Euroopa asutajate väärtused on ka mulle südamelähedased. kaheksakümne kuuendal aastal liitus Euroopa Liiduga Portugal, edasi langes Berliini müür, Euroopa Liit laienes ka ida suunas, euro, meie ühine vääring on olnud edukas, ka noored inimesed jagavad minuga neid ideaale, aga nüüd hetkel on tegelikkus hoopis teistsugune. on palju neid, kes ei usu enam Euroopa unistusse ja ma usun, et on nüüd õige hetk mõelda selle põhjuste peale. kui me tahame, et Euroopa projekt edasi liiguks, siis midagi tuleb muuta. ja üheks võimaluseks on üks Euroopa Liidu instrumentidest ehk mitmeaastane finantsraamistik, mis täna meil arutelul ju ongi. komisjoni ettepanekus on positiivseid punkte, näiteks see, et siit on näha omavahendite olulisust, samuti, et uusi vahendeid suuda, suunatakse digitaalmajandusse, arendus-teadustegevusse, haridusse, kliimamuutuse vastasesse võitlusesse ja nii edasi et on ka äh, noorteprogramm ette nähtud ning äh, on plaanis struktuurireforme selleks, et suurendada konkurentsivõimet, suurendada läbipaistvust ja seda tänu Kontrollikoja rangemale äh, kontrollile. nüüd erasektori investeeringud peavad võimaldama kasutada ka äh, avaliku sektori vahendeid, me peame panustama äh, VKE-desse, lihtsustama juhtimist, me peame, et tagama selle, et Euroopa Liidu programmid vastavad tegelikkusele, iga riik on erinev, iga regioon on erinev ning nendel põhjustel usun mina, et jah, meil on põhjust optimismiks, aga siiski Portugali valitsuse arvates on see ettepanek vastuvõetamatu, mina olen sellega nõus. ja seega siin kiidan Euroopa Parlamenti. parlament töötab selle nimel, et et uus poliitika keskendub eelarvele, ühtekuuluvusele, lähenemisele lähenemine oli ette nähtud juba Rooma lepinguga. edasi lähenemine on tegelikult eeltingimuseks, et euro üldse ellu jääks, nii et daamid ja härrad, euro jääb ellu vaid siis, kui meil on ühtekuuluv Euroopa kus on lähenemisega jõutud kaugemale, nii et majanduslik lähenemine on põhimõttelise tähtsusega selleks, et rahvas toetaks ka edaspidi Euroopa projekti. nii et kui meil on Euroopa Liit, mida toetavad inimesed, siis vaid saab Euroopa projekt olla usaldusväärne, see on mõeldud ju kõigile eurooplastele. tuleb võimaldada riikidel paremini juhtida oma majandust. see toob riikidele kasu ning teiselt poolt on meil kõige selle tegevuse tulemusena ka suurem ühtekuuluvus Euroopa Liidul. nüüd siin on üks oluline punkt, kõik peame tegema endast, kõige, endast oleneva selleks, et me saaksime toetada rahvusparlamentidest Euroopa Parlamendi seisukohta. Euroopa Parlament üritab Euroopa Liidu eelarvet suurendada igal juhul Portugal seda ideed toetab, vaid nii saab töötada välja uut äh, poliitikat, ilma et äh, satuks ohtu juba traditsiooniks kujunenud poliitikavaldkonnad. volinik Oettinger rääkis Majandus- ja Rahaliidu olulisusest, jah, me oleme sellega nõus, väga kahju, et siin oleme me ajast maha jäänud me peame edasi liikuma pangaliiduga, samuti ka hoiuste tagamise skeemiga. kõik need programmid on mõeldud selleks, et Euroopa projekt oleks dünaamiline ning saaks ka kodanike toetuse, tänan. The... aitäh, president Liberatski, teil on nüüd sõna, et seda arutelu edasi juhtida. suur tänu, aitäh aitäh ähm, nende arutelude eest. ma saan aru, et äh, nüüd on päris hea õhkkond, et selle aruteluga edasi minna, temperatuur on natukene tõusnud siin, siin on rahvusparlamentide seisukohad, komisjoni seisukohad, mõned märkused puudutasid nõukogud, seega kui lubate siis jätkan ka mina oma emakeeles. niisiis. kõigepealt saab sõna härra Kokos Rumeeniast. ma oskan mikrofoni teil ka kinni panna, nii et palun pidage siis ajast kinni. härra Kokos, palun. aitäh, mulțumesc, doamna presidente, stimați colegi parlamentari și euro-. austatud juhataja juhatajad, head kolleegid. arutelu tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning tagamaks lähenemise ja stabiilsuse Euroopas, peab arvestama mitme asjaga ning alluma demokraatlikule kontrollile kodanike poolt. lubage, et ma räägin natuke selle teemaga seoses Rumeenia vaatevinklist. meie jaoks on väga oluline eraldiste ja rahastute struktuur ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas. sest see aitaks Rumeenial integreeruda Euroopa Liitu ja kui siin tulevad negatiivsed arengud, siis toidab see populismi ja Euroopa vastast meelsust. Rumeenias. rääkides ühtekuuluvuspoliitikast, kui ühtekuuluvuspoliitika on eraldi, siis makrorahanduslikus äh, strateegias eesmärkide saavutamiseks ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ja majandusliku ühtekuuluvuse suurendamiseks sama piirkonna riikide vahel aitaks see kaasa ning äh, järgneva raamistiku jaoks ette nähtud äh, vahendite vastuvõtmine teadusuuringute eelarve hädade lahendamiseks ja nii edasi. suur tänu võimaluse eest esitada teile see seisukoht ning tänan teid Rumeenia parlamendi kolleegide nimel. suur tänu teil jäi isegi natukene aega üle ning aeg on väga oluline väärtus. kolleeg Pahv, palun. austatud juhataja, minu hinnangul oleme olnud praegu silmitsi väga põhjapanevate probleemidega Euroopas paljud ülemaailmsed korda tagavad süsteemid ei toimi enam piisavalt ning on muutunud märksa keerulisemaks Euroopat koos hoida. Brexiti puhul me ei tea ka veel, mis toimuma hakkab. ning, ning äh, need, selle konfrontatsioonilise poliitika ja äh, ja protektsionismipoliitika, mida maailmas aetakse, tagajärjed ei ole ka praegu veel piisavalt näha. Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa üritavad maailma ära jagada omavahel ning me peaksime MFF läbirääkimiste alusena kõigepealt üritama tagada, et Euroopa majandus ei Ameerika internetigigantide ja ja Hiina riigi ettevõtete vahel IKT valdkonnas, et ei lõhestuks. MFF läbirääkimistel tuleb otsida õiglast lahendust tuleviku jaoks, lahendust, mis tagab konkurentsivõime. siin räägitakse sageli Saksa jooksevkonto või kaubanduse ülejäägist, aga digitaalse taristu osas on meil tegelikult kolmkümmend miljardit eurot puudujääki ja krediitkaardimaksete osas eh, lisandub sellele nelikümmend miljardit eurot võrreldes Ameerika ettevõtjatega. nii et eh, nii, nii palju võrdsetest võimalustest, seetõttu on minu jaoks väga oluline, et eh, MFF läbirääkimistel leiaksime me niisuguse Eurotsooni eelarve, mis on kõigile vastuvõetav ja mis ei tekita uusi konflikte meie vahel. suur tänu. ja suur tänu ka selle eest, et ajast kinni pidasite. härra Martas, Kreeka, palun. Yes, please. Thank you, Mr President. aitäh, härra president. jätkan kreeka keeles Το πολιετές δημοσιονομικό μας πλαίσιο της περίοδου 2021-2027 mitmeaastase finantsraamistikuga seoses kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse kulude poole pealt oleks mõistlik uurida uusi võimalikke vahendeid, omavahendeid Brexitiga seoses ähm, võiks siin leida mingeid lahendusi. meie ettepanekud oleks määrus üksteist äh, kuuskümmend seitse kaks tuhat üksteist on viies määrus viie meetme paketis ja see seostab äh, eelarve tasakaalu probleemid äh, jooksevkonto tasakaaluga. nii et me peaksime selles valdkonnas just töötama, et leida täiendavaid vahendeid arvestades, et kaubanduse ülejääk tuleneb turu avatusest Euroopa Liidu suunas, on siin liikmesriike, kes sellest kõige rohkem võidavad. ning äh, seetõttu on põhjust öelda järgnevat. liikmesriigid, kellel on ülejääk üle nelja protsendi SKT-st, peaksid selle ülejäägi vii-, üle kandma Euroopa Liidu eelarvesse. tegemist on summadega, mida saaks kasutada kaitsekulude jaoks Euroopa kaitsepoliitikas või siis parandamaks kapitali liikumist nendes liikmesriikides, kes üritavad täita eesmärke, mis on ette nähtud maksukokkuleppes. selles raamistikus oleks meil võimalik saavutada märkimisväärne lähenemine Euroopas. suur tänu. suur tänu, härra Maistovis Poolast. aitäh lugupeetud president, daamid ja härrad, head kolleegid, ma tean, et aega on napilt, seega vastan väga üldiselt kõlanud märkustele. ma arvan, et on ainult loomulik, mida rohkem on euroala riike, seda olulisem on see nii riikide kui Euroopa Liidu jaoks. nüüd oleme siin Poolas väga huvitavas olukorras, allkirjastasime kokkuleppe mis käsitleb ka euroala, aga mingit ajakava ei ole ja Poolas on selleks vajalik ka põhiseaduse muudatus ning parlamendis heakskiidu saamine on keerukas. Slovakkia ja teiste riikide hiljutine kogemus näitab, et see ei loe, kas see otsus langetatakse headel või halbadel aegadel majanduse mõttes mõlemal juhul oli tulemus positiivne kõikides nendes riikides, mida ma mainisin. Poola liitumine rahaliiduga on ka meie erakonna prioriteet, üritame ka teisi veenda vastavaid samme astuma. ma usun, et eraldi eelarve loomine euroala riikidele tooks kaasa nii eeliseid kui puudujääke. ühelt poolt võimaldaks see majandusotsuste puhul omada suuremat kaalu, aga teisalt see võib tekitada olukorra, kus euroskeptikud, keda, nagu me teame, on väga palju, kasutaksid seda ära, näitamaks, et riigid, kes on euroalast väljaspool, jäävad ääreala riikideks. ma arvan, et eh, liikmesriikide poliitikute põhiülesanne on inimesi harida, seda sõnumit eh, ühiskonnas edastada, mis on need eelised euroala riikide jaoks nii majanduslikult kui sotsiaalselt. kui me vaatame leibkondi ja leibkondade eelarveid, siis tuleb inimesi veenda e, liitumaks euroalaga. aitäh. suur tänu. härra Markus Portugal, palun Muito obrigada. Eu começaria por dizer. suur aitäh. mitmeaastane finantsraamistik peab olema lähenemise stabiliseerimise ning ühtekuuluvusinstrument, see on ilmselge, jah, seda küll. aga meenutagem, millised instrumendid kiideti heaks Lissaboni strateegiaga ning äh, kuidas kõik ähm, aruanded näitasid, et see strateegia oli väga nõrk ning äh, seda siis selleks, et seda ei seotaks äh, mitmeaastase finantsraamistikuga. mulle tundub, et siin on meil oluline õppetund. mitmeaastane finantsraamistik peab aitama meid lähemal Euroopa Liidu poliitilistele eesmärkidele eriti nendele, mis puudutavad majandus- ja rahaliitu. siia alla käivad näiteks ühtekuuluvuse edendamine, ebasümmeetria vastane võitlus, aga me ei saa piirduda vaid sõnadega, meil on tegusid ka vaja näha, nii et finantsraamistikus tulebki see kõik paika panna komisjoni ettepanek on vähendada ühtekuuluvuspoliitika eelarvet ja see tähendab, et nendest eesmärkidest ju komisjon kinni ei pea. aga Euroopa Parlament eelmisel nädalal täiskogul ka väljendas äh, oma soovi võidelda ühtekuuluvuspoliitika kärbete vastu. mina tooksin välja veel äh, kaks punkti viimase viieteistkümne sekundi jooksul. esiteks Euroopa stabiilsusmehhanism peab saama jõuliseks instrumendiks. ja teiseks, eurotsooni eelarve äh, loomise võimalus. ja siin äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles äh, Pervanche Perez. tänan suur aitäh. proua Bosch Ungarist, palun. köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan témáról szeretnék beszélni. suur tänu, härra president, mina tahaksin käsitleda teemat, mis on väärinud vähem tähelepanu nii täna kui üldiselt, aga oluline on sellest siiski rääkida ehk siis Euroopa ühise rahandusministri idee. Euroopa positsioon tugevneks, kui meil oleks ühtne rahanduskultuur Euroopa või Eurotsoonis, Eurotsooni riikides. see meie ühine finantsminister tähendaks aga seda, et Eurotsoonist väljaspool mõjutaks see riike väga oluliselt, see süvendaks lõhet riikide vahel ja see loomulikult oleks kahjulik tervele Euroopa Liidule me äh, peame ikkagi eksisteerima koos äh, ühtses majanduspiirkonnas, kui nüüd aga mõned liikmesriigid jäetakse kuskile äärealale, ilma et neid toetataks, äh, siis lõppkokkuvõttes kannatab terve Euroopa Liit, justkui rääkida tema konkurentsivõimest maailma areenil. nii et see ühise rahandusministri idee ei aita meid sugugi edasi, tänan. tänan härra Vahamägi. suur tänu. kui me räägime sellest mitmeaastasest finantsraamistikust, siis väga oluline on, et see sarnaneks praeguse määraga. sellisel juhul summad ei kasvaks, sellepärast et ma ei usu, et ükski riik sooviks oma netosissemakseid suurendada. oluline on, et liikmesriigi majanduslikku olukorda võetakse arvesse ning ka väliste elementide kasutamine tuleks heaks kiita ainult erandolukorras. meie arvates on positiivne, et kaitsekulust kulutustesse panustatakse, samamoodi innovatsioon on tähtis. tahaksime ka, et see raamistik oleks tulevikus paindlikum ja suunatum. kui me vaatame halduskoormust, siis seda tuleb vähendada nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil, siis kui neid toetusi jagatakse tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et raamistik peab olema ette ennustatavam, et siis perioodi lõpus oleks ka olukord selgem. liikmesriigi vastutus ja tegutsemisvabadus peab alles jääma ka siis, kui me räägime sotsiaalpoliitikast, tööelust. komisjon on välja tulnud toetusprogrammiga mis võimaldaks ka riigipõhiseid soovitusi ellu viima hakata. liikmesriigi elluviimine koha peal, samal ajal ka koostöös kohalike esindajatega on äärmiselt tähtis. programmilised eesmärgid on head, ohud, mis kaasnevad Eh, kliimamuutustega, seetõttu teeksime ettepaneku sisse viia ka see kliimamaks ning eh, meetmed peaksid olema püsiva iseloomuga, aitäh. suur aitäh. härra Vaneai Itaaliast. suur tänu, härra president ma tooksin siin välja mõned mõtted sel teemal, mida ütles proua Peres, et kas oleks vaja Eurotsoonile omaette eelarvet. tuletan teile meelde, et Eurotsooni siin esialgses ettepanekus aastateks üheksakümmend ehk siis One Market, One Money, siis ikkagi lähtuti liikmesriikide eelarvetest, nii et äh, esiteks ütleksin, et kui me nüüd räägime ikkagi Euroopa Liidu instrumendist selleks, et äh, võidelda asümmeetriliste šokkide vastu, siis tegelikult on äh, siin ju äh, mitte ainult Eurotsooni liikmesriigid lahti öelnud ühest väga olulisest instrumendist, aga siin on probleeme ka eelarvereeglitega, mis takistavad liikmesriikidel omada piisavalt manööverdamisruumi selleks, et nende kontratsükliliste šokkide vastu võidelda. ning eurorühmas on olnud ka näha teatavat vastuseisu, eurorühm tegelikult aga on täiesti läbipaistmatu otsustusprotsessiga, me päris täpselt ei tea, mis seal toimub, eurorühm aga loodi vastukaaluks Euroopa Keskpangale, nii et eurorühm oleks olnud nagu selline esimene katse euro, Eurotsooni rahandusministri ähm, ähm, ametikoha osas. aga nüüd kriisijärgselt äh, me näeme, et eurorühma on kasutatud pigemini valitsustevahelise lähenemise ellurakendamiseks, mida siin ka mainiti, nii et nüüd tuleks ikkagi tagasi pöörduda siia see keskse süsteemi juurde, suur aitäh!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 majandus- ja rahaliidu süvendamise protsessi avatus ja läbipaistvus ja see puudutab nii Eurotsooni riike kui ka äh, teisi liikmesriike. nüüd äh, lähenemist on võimalik saavutada kahel viisil, läbi äh, eelarvepoliitika, regionaalpoliitika, struktuuripoliitika, kuid ka läbi majanduspoliitika koordineerimise, näiteks Euroopa poolaasta raames. me peame jääma väga ettevaatlikuks kui äh, majanduslik lähenemine ja selle osa ja vastutus selles osas liigub äh, Euroopa Liidu tasandile. meie usume, et majandusliku lähenemine, majanduslik lähenemine äh, ja sellekohane pädevus peab jääma ikkagi liikmesriikidesse nii et see otsus on nendel riikidel, kes on juba Eurotsoonis ja nendel, kes sinna veel ei kuulu meie arvates peab Euroopa Liidu eelarve alati jääma vahendiks selleks, et tagada liikmesriikide vaheline majanduslik lähenemine, hoolimata sellest, milline vääring selles konkreetses riigis kasutusel on. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja selle instrumendid toimivad samuti selgel eesmärgil, ehk siis äh, kaotada ära lõhed regioonide vahel. nii et see lähenemine peab jääma eesmärgiks ka edaspidi. nüüd praeguses Euroopa integratsiooniprotsessis ei näe Poola vajadust luua eraldi eelarve Eurotsooni tarvis ja seega ei saa me ka toetada selles suunas liikuvaid ettepanekuid. kui rääkida lähenemisest ja konkurentsivõimest Eurotsoonis, siis see kõik peab lähema, minema sisse mitmeaastasesse finantsraamistikku. selle kohta on ettepanek neljateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksateist ja seda tuleks täiendada kindlasti päras, pärast valimisi. meie arvates, kui selline instrument oleks kasutada ainult Eurotsoonis, siis võib see tegelikult nõrgestada terve Euroopa Liidu positsiooni. tänan aitäh! ja nüüd äh, proua Gretu Rumeeniast. suur tänu, kallid kolleegid, me tegelikult äh, Bukarestis äh, Kosaki kontekstis kohtusime juba jaanuarikuus, rääkisime samast teemast ja tahaksin tutvustada teile paari meie järeldust. kallid sõbrad, Euroopa Liit koondab demokraatlikke ühiskondi, aga demokraatliku riigi toimimine nõuab seda, et kodanikel on kasutada baasteenused ja vastupidiselt siis sotsiaalne ühtekuuluvus kahjustub ning lahjeneb. nii et kui riik hakkab piire sulgema, siis siis mida arvavad sellest inimesed, kui sotsiaalset õiglust äh, enam ei edendata, siis kahjustatakse tervet demokraatiat. Euroopa projekt ei ole enam nii atraktiivne ning sotsiaalne leping kui selline tundub lagunevat erinevates liikmesriikides, nii et meil on vaja rohkem kaasavamat poliitikat. järjest rohkem on lõhesid Euroopa Liidus, mõned ähm, Ida-Euroopast, Ida-Euroopa liikmesriigid on läbi teinud tohutu äh, inimeste väljarände lahkuvad oskustega inimesed ja väga raske on seda tekkinud auku täita. Brexit on ka samuti suur löök loomulikult mõlemale poolele. ja vaid mõned on mõistnud, milline õppetund see meile praegu on, nii et meil on vaja praeguses uues reaalsuses ka uut Euroopa strateegiat. nüüd aga esimest korda on meil mitmeaastane finantsraamistik ilma, et meil oleks uut, uus strateegia. eelmine kord oli meil Lissaboni strateegia, see tähendab, et me jätkame samamoodi nagu alati ja see ei toimi. Euroopa Liidu eelarves on näha nüüd teatavad paradigmad, mis tähendab seda, et ühiseid eesmärke saavutada ei ole võimalik ning teinekord ei nähta äh, Äh, metsa äh, puu taga. ja meil on vaja rohkem Euroopa Liidu avalikke hüvi, hüvesid. ja me näeme, milline on see selline nende mm, maksete loogika liikmesriikide vahel eelarves. siin on ka korrektsioonivõimalus ära kaotatud äh, eelarves. ja tegelikult, kui me räägime meil on vaja ikkagi luua võrdsed võimalused, võrdsed tingimused äh, ühisel turul. suur aitäh teile! Chiani, Itaalia. proua Serachiani Itaaliast, palun. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra president. nüüd äh, kuulates siin eelkõnelejat, sooviksin tuua välja paar punkti Euroopa Komisjoni idee oli selles, et majandus ja sotsiaalsed eesmärgid käivad, käivad käsikäes. Need elemendid tegelikult on minu arvates aga sotsiaalpoliitikas täiesti puudu. Itaalia valitsus, äh, eelmine valitsus tegelikult äh, sellele ka tähelepanu juhtis. mina usun, et kui meil ei ole mingis, mitte ühtegi sotsiaaltoetust määratletud Euroopa Liidu tasandil, nagu näiteks töötutoetus, siis äh, on see viga. suur aitäh ja nüüd on sõna saanud rahvusparlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, nüüd paluksin äh, kõigil ülejäänud kõnelejatel võtta sõna ühe minuti jooksul, et reageerida teiste öeldule ja kui lubate, siis alustame lõpust, ehk siis kõigepealt äh, härra Duarte Pacheco, palun. härra president, daamid ja härrad minu arvates tuleb siit sõnavõttudest üks asi selgelt välja. Euroopa Parlament mõistab rahvusparlamentide murepunkte ning on ka paremas positsioonis ja selleks, et mõista, mida rahvusparlamendid arvavad võrreldes sellega, eh, kuidas seda mõistab Euroopa Komisjon, nii et meil ongi vaja lihtsalt suuremat eh, ühtekuuluvust ja lähenemist, tänan. suur aitäh ja Evert Jan Slotweg, palun um,. Het geluid van vanmorgen gehoord en ik. suur tänu. ka mina kuulasin tähelepanelikult arutelu ning siit oli kuulda üht koma teist huvitavat. kui me soovime tugevat Euroopat, siis peab see Euroopa olema ka sotsiaalne. see on siin täiesti lahutamatu. meie peame maailmas hakkama saama, kus on sellised äh, võimud nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid. meie peame hagama saama veelgi tugevamaks sel, sest et vast nii saame me tagada suurema solidaarsuse ja ka Euroopa Liidu tugevuse. suur aitäh ja nüüd on sõna Pervanšil, palun. suur aitäh minule jäi meelde neli olulist punkti. kõigepealt me oleme väga erilises olukorras, Euroopa Liit on põhimõtteliselt üksi ja rünnaku all. nii et mida me nüüd teeme mitmeaastase finantsraamistikuga, on põhimõttelise tähtsusega. proua Marques Portugalist rääkis sellest ning proua Gretu samuti, meil on uus strateegia ellu rakendada läbi mitmeaastase finantsraamistiku nii et äh, tehkem seda, tehkem seda ka keskkonda kaitstes, vähemasti nii arvab ähm, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon, sest et nii saame me olla konkurentsivõimelisemad rahvusvaheliselt. kuid me ei saa rääkida rahvusvahelisest kontekstist, äh, sealhulgas ka Brexitist, ilma et me mõistaksime seda, kui väga on vaja Eurotsooni tugevdada ja ilma igasuguste äh, eetiliste küsimusteta sinna rakendada stabiilsusmehhanism, mis võimaldaks, äh, et Eurotsoon oleks avatud kõigile, kuid samas stabiilne. meie Poola kolleeg Mestovitš ütles, et jah, ei ole mingit kalendrit selles osas, et millal liikmesriigid hakkavad liituma Eurotsooniga. aga ma arvan, et Brexiti järgselt äh, on see tegelikult vajalik. ja edasi stabiilsusfond, ei, see ei saa lähtuda ainult sellest, mida liikmesriigid otsustavad majanduspoliitika osas, sest et tegelikult on meil vaja ka ju ka äh, asümmeetriliste šokkide leevendamise mehhanismi äh, ja ka muid instrumente, nii et see on teema, mis tuleb meil veel ühes kees äh, lahendada. Jose Manuel Fernandez, palun suur aitäh, meil on väike eelarve, mis ei võimalda hakkama saada olemasolevate väljakutsetega, toob endaga kaasa tohutud kulud. kui palju läks maksma see, et meil ei olnud mehhanismi, millega reageerida eh, kriisimehhanismis? mida läks see maksma Euroopa projektile, Euroopa kodanikele? meil ei olnud eh, piisav või korralikku fondi selleks, et reageerida rändekriisi kontekstis. nii et on täiesti silmakirjalik, kui jäetakse Euroopa Liidu eelarvest välja need olulised teemad, see tähendab tegelikult äh, kodanike petmist. nii et miks äh, nende valedega jätkata, miks mitte pakkuda tõelist lahendust? nüüd äh, teiseks. Euroopa projektil on ilmselge lisandväärtus. ei ole ühtegi sellist liikmesriiki kus, kus seitse protsenti vaid seitse protsenti eelarvest läheks eh, nii-öelda igapäevakuludeks või halduskuludeks. nii et eh, nende kulude vähendamine tegelikult eh, tähendab ka meie pakutavate teenuste kvaliteedi vähenemist nii et meie ees seisneb küsimus, mida me siis eelarvega teeme, mida plaanime teha selle ühe protsendiga SKT, SKT-st, milleni siis üritatakse jõuda, kuigi föderaalne eelarve Ameerika Ühendriikides on lausa kakskümmend protsenti. mida me suudame teha selle eelarvega uutes esile kerkivates poliitikavaldkondades? me peame jääma, kas me peame jääma samasuguse väga väikse eelarve juurde, ja jätkama sama meetodiga või siis ikkagi natukene seda eelarvet suurendama selleks, et vastata sellele, mida kodanikud soovivad. suur tänu. proua Kardia Zabal-Rubial, suur tänu. tänases arutelus me nägime erinevaid seisukohti ja ka erinevaid prioriteete. ja Euroopa Parlamendi ülesandeks ongi siis nüüd arvestades kõiki neid ettepanekuid, tulla välja ühise ettepanekuga. ma arvan, et meid ühendab kõige rohkem siin arutelus see, et me peame edasi liikuma ja ehitama sellise Euroopa Liidu, mis saab kriisi kontekstis hoopis paremini hakkama ja arvestama sellega, millises maailmas me praegu elame. nii et jah, finantsraamistik äh, üks protsent või eelarve, mis on üks protsent SKT-st, SKT sellest ei piisa selleks, et hakkama saada praeguste väljakutsetega. nüüd Hollandi kolleeg ütles, et meil peab olema tõhus ja kaasaegne eelarve, loomulikult kõik on sellega nõus, aga tõhus ja kaasaegsus peab väljenduma ka ühises põllumajanduspoliitikas, investeerimisfondides ning struktuurifondides samuti, tänan. So... suur aitäh! me oleme jõudnud nüüd oma aruteluga ühele poole, suur aitäh! eelkõige proua Karmenile ja Anna Mihhailtšeskule. suur aitäh! minu arvates vähemasti väga tõhusa, eh, viljaka ja sõbraliku koostöö eest. nüüd, kas teie, proua Mihhailescu, soovite veel midagi lõpetuseks öelda? suur tänu! mina olen väga tänulik kõigile kõnelejatele. suur aitäh osalemast ja erilised tänusõnad neile, kes nii elavalt panustasid meie aruteludesse. nii et suur rõõm, et saalis oli nii palju inimesi. ärgem unustagem, milline on meie peamine eesmärk me peame parandama Euroopa Liidu kodanike olukorda ning taastama nende usalduse Euroopa äh, projekti ja seda jätkusuutlikul äh, sotsiaalsel alusel. nüüd äh, tulevane eelarveraamistik peab vastama Euroopa kodanike ootustele, toetama ühtekuuluvust, heaolu ning ka süve, süvitsi minevat Euroopa integratsiooni ning et äh, liikmesriigid saavad jätkata tõelise lähenemise teel ülejäänud Euroopa äh, Liidu liikmesriikidega. kallid sõbrad, kolleegid, nüüd äh, teie laual on väike kingikott, see on kingitus meie Rumeenia eesistumise poolt, loodetavasti see meeldib teile, seal on keraamikat. Rumeenia äh, ühest äh, erilisest osast, äh, kui te vaatate, mis seal sees on. nii et suur aitäh veel kord teile kõigile, soovin teile kõigile kena päeva. ja rõõmuga kohtun teiega taas Bukarestis. Thank you very much. This applause is very, very much ex-, I think. nii, suur aitäh, jah, väga korralik aplaus, tänan. nüüd edasi räägime me kell üksteist äh, euro äh, teemast, aga enne, kui me lähme järgmise teema juurde, siis äh, kuulutan välja kõige meeldivama päevakorrapunkti, milleks on kohvipaus meil on siin ka tehniliselt äh, üht-teist korraldada, nii et äh, minge pigemini siin äh, välja minu vasakul käel asuvast uksest.